Äh, oma ametiaja jooksul. sellega on selle punkti arutelu lõppenud ja me nüüd läheme üle järgmise küsimuse juurde, suulised küsimused nõukogule ja komisjonile inimkaubanduse kohta. ja esimesena annan sõna Anna Heidele kaheksa pooleks minutiks. suur aitäh, president. nagu me kõik teame, on tegemist väga tõsise ja õudse kuriteoga ja on tõesti kahetsusväärne, et me arutame sellist tõsist teemat nii hilja, äh, ilma et meil siin palju publikut oleks. Äh, orjapidamine on Euroopas ametlikult juba keelanud keelatud, aga ometigi nüüd kakssada aastat hiljem on sajad tuhanded inimesed endiselt sattunud kaasaegse orjapidamise ohvriks ja selleks kaasaegse orjapidamiseks on inimkaubandus. parlament ja teised Euroopa institutsioonid peavad võitlema selle orjapidamisega see võib võtta väga erinevaid vorme, sunnitöö, seksuaalne kuritarvitamine, organitega kauplemine, adopteerimine, kerjamine mul on väga hea meel, et me arutame täna seda tähtsat teemat, ma tahaksin tänada teid kõiki suurepärase koostöö eest ja ma loodan, et koos me suudame lõppkokkuvõtteks ka leida ühise lahenduse. samuti loodan ma, et uus komisjon üsna peatselt esitab direktiivi äh, inimkaubanduse kohta, sellise direktiivi, mis oleks tugevam ja läheks kaugemale kui esialgne komisjoni ettepanek, mis ka halb ei olnud selleks, et inimkaubanduse probleemiga toime tulla, on meil vaja äh, äh, sellesse kaasata igasugused poliitikad, mitte ainult karistusseadustik, vaid ka migratsiooniseadused. me peame vaatama, kas karistused peegeldavad kuritegude tõsidust ja me peame vaatama, kuidas mõjutada finan-, nende inimeste finantsseisundit, kes sellest kuriteost kasu saavad ja me peame loomulikult arvestama ka äh, alaealiste huvidega selles protsessis ja me peame äh, kõik liikmesriigid peavad tegema tõsiseid jõupingutusi selleks, et inimkaubandust ära hoida. see tähendab, et nad peavad vähendama seda nõudlust, mida äh, meie liikmesriikide, mis meie liikmesriigides on inimkaubanduse ohvrite järele kui me nõudlust äh, vähendame, siis väheneb ka pakkumine ning lõpetuseks tahaksin ma öelda seda, et ma kutsun Nõukogu Komisjoni ja Euroopa Parlamenti üles, samuti liikmesriike ja ka kõiki teisi Euroopa Liidu institutsioone olema ühtsed, nii et, et me suudaksime ometigi lõpu panna sellele kaasaegsele orjapidamise vormile, millele on, milleks on inimkaubandus. suur aitäh! aitäh ja nüüd proua Bauer. You have the floor aitäh, president. inimkaubandus on väga oluline teema. sajad tuhanded inimesed kogu Euroopas langevad selle kuriteo ohvriks. see on lihtsalt uskumatu Äh, tihtipeale isegi tõlgid ei usu, et nad kuulevad seda arvu õigesti ja tõlgivad sajad tuhanded tuhandeteks. nii et, et tihtipeale alahinnatakse seda, äh, selle probleemi tõsidust. ma arvan, et Euroopa peab tegema rohkem selleks, et võidelda inimkaubanduse vastu. mina tahaksin tähelepanu juhtida kahele asjale kõigepealt ohvrite kaitsele ning teiseks ka nõudluse vähendamisele. kuigi meil on olemas Euroopa Liidus õigusaktid ohvrite kaitseks ning komisjon on lubanud eh, need uuesti ümber hinnata kahe tuhande üheksandal aastal jutt käib õigusaktist äh, kaks tuhat neli üheksakümmend kolm ja see pea, vajab siis läbivaatamist, me peame parandama ohvrite kaitset, ilma sellise kaitseta ei suuda me organiseeritud kuritegevuse vastu võidelda. Äh, nii on öelnud Europoli juhid. samuti tahaksin ma juhtida teie tähelepanu nõudluse vähendamise küsimusele, sellepärast et äh, inimkaubanduse jaoks on olemas turg ja seda turgu äh, suunavad täpselt samuti pakkumise ja nõudluse seadused nagu iga teistki turgu. tavaliselt me ignoreerime selle turu nõudluse poolt kui me ei ole, kuni me ei suuda nõudlust vähendada, ei suuda me võidelda inimkaubandusega samuti tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et me peame poliitikaid koordineerima. komisjoni poole pealt me oleme tihtipeale näinud, et erinevad peadirektoraadid, erinevad otsuste langetajad oma poliitikaid ei koordineeri ja ei edasta üksteisele informatsiooni, nii et, et väga palju tuleb veel ära teha. ja nüüd härra Lopes-Garrido. aitäh, proua Hett ja Bauer. ma olen teie initsiatiiviga tõepoolest täiesti nõus ja ka selle küsimuse püstitusega, nagu ka tänaõhtuse arutelu sissejuhatusega. inimkaubandus on inimkonna üks suuremaid nuhtlusi ja sellega toimetulemiseks, sellest lahtisaamiseks tuleb teha tohutuid jõupingutusi, ma rõhutan, ühiseid jõupingutusi. meil on oluline Euroopa tasandil tervikuna eh, selle küsimusega tegeleda. Te käsitlete seda küsimust äh, Äh, niisugusest võtmest lähtudes, kuidas me peaksime tegema selleks, et äh, inimkaubanduse määra vähendada. ma arvan, et see on väga oluline. Te räägite äh, karistusmeetmetest ja nende proportsionaalsuse vajalikkusest, selles osas olen teiega samuti nõus. loomulikult on oluline menetlusõiguslikult tagada ka ohvrite kaitse ohvrite kaitse on tõepoolest erakordselt oluline, eriti kui me räägime eh, inimkaubanduse ohvritest inimkaubanduse ohver, eriti kui on tegemist lapsega, ta vajab kaitset. ja me peame eh, inimeste ärakasutamise vastu võitlema küsimused, mida te püsit-, püstitasite, muuhulgas nõudluse küsimus, millest rääkisite teie, proua Bauer, on väga oluline. ja nüüd meile suunatud küsimused teises osas te pöörate tähelepanu teabe kooskõlastamise vajadusele, ka see on minu arvates väga oluline nii, kui me räägime nüüd äh, meetmetest, mida me oleme ette valmistanud, siis ma tahan öelda, et selle küsimuse äh, puhul, kui me räägime inimkaubanduse ennetamisest, oleme me teinud nii mõndagi alates kahe tuhande viiendast aastast. Äh, asi on ju inimestes ja see, see mm, inimes-, inimeste puhul kui me räägime, ei ole tegemist mitte ainult Euroopa Liidu kodanikuga, vaid ka kolmandate riikide, sealhulgas Aafrika riikide kodanikega. seetõttu on väga oluline, et õigusabi oleks tagatud, õigusabi oleks tagatud ka kolmandate riikide isikutele, eriti kui need tegemist on inimkaubanduse ohvritega tahaksin rõhutada, et Hispaania eesistujana kavatseb selles küsimuses edasi liikuda, kavatseb selle küsimusega kindlasti tegeleda, eeskätt äh, äh, äh, kui me räägime lastest kui inimkaubanduse ohvritest. loomulikult oleme me valmis ära kuulama ka kõik teiepoolsed äh, algatused äh, ja loodame, et aastal kaks tuhat kümme jõuame mm, äh, ühiste seisukohtadeni kogu Euroopas. Euroopa Liidu eesistujariigina lubab Hispaania viia läbi debati, arutelu Äh, ka komisjoni ja parlamendi äh, osavõtul, äh, et arutada, kuidas oleks tegelikult kõige tõhusam inimkaubanduse vastu võidelda. sest see on väga oluline küsimus. olen kindlalt veendunud, et me peame igal juhul võitlema orjuse tänapäevase vormi inimkaubanduse vastu. president le... tänan, president. Äh, härra minister äsja selgitas, et tegemist on tõeliselt äh, orjapidamise vormiga, kui me räägime inimkaubandust ja ma tahaksin südamest tänada proua Heidi ja proua Bauerit, kes on selle küsimuse tõstatanud. tõepoolest, meil on vaja holistilist lähenemist küsimusele, see ei peaks piirduma repressiivsete aspektidega, vaid peab tagama selle, et me kaasame kõik riigid rahvusvahelisse koostöösse, selleks et saavutada integreeritud lähenemine. kui komisjon tegi ettepaneku raamotsuse eelnõu kohta märtsis kaks tuhat üheksa, siis nimetatud raamotsus lähtus Euroopa Nõukogu kahe tuhande viienda aasta konventsioonist, äh, mis keelustab äh, inimkaubanduse, kuid äh, läks veel kaugemale, nagu härra minister äsja mainis, me kasutame uut õiguslikku aluset, alust, mis sai võimalikuks seoses Lissaboni lepinguga, et kiiresti välja pakkuda direktiivi ettepanek, mis arvestab ka neid arutelude tulemusi, mis toimusid enne Lissaboni lepingu jõustumist ja uus direktiivi ettepanek peaks olema palju ambitsioonikam. meile tundub, et Euroopa Parlament peab selles protsessis etendama keskset rolli ning äh, Euroopa Parlamendi pühendumus on väga oluline Euroopa õigusraamistiku tugevdamisele ning inimkaubandusvastaste meetmete Äh, tugevdamisele ja ma tahaksin äh, vastata ka suulisele küsimusele esitatud küsimustele. Äh, karistused ja sanktsioonid. loomulikult inimkaubandus on raske kuritegu ning sellele peab kaasnema ka proportsionaalne karistus ja tõsised karistused ja neid maksimaalkaristusi tuleks harmoneerida, sest praegu on need liikmesriigiti väga erinevad kahest, kolmest aastast kuni kümne aastani ja kuni eluaegse äh, vangistuseni raskendavatel asjaoludel. loomulikult meil võib olla liikmesriikide erinevusi selle kohta, kuidas neid otsuseid langetatakse ja karistusi määratakse, aga kuid nii suurt lõhet Euroopa kontekstis ei saa põhjendada, põhjendatuks lugeda ja seetõttu äh, me näeme, et uues ettepanekus väga äh, karme sanktsioone. kui me räägime ohvritest ja ohvrikaitsest äh, ja siin ma viitan just inimkaubanduse ohvritele, arstiabi, psühholoogilise nõustamise, eluaseme koolituse, tõlke, juriidilise esindatuse aspektid, kõik on olulised ja nagu äh, Hispaania eesistujana on avaldanud soovi, ka meie oleme huvitatud äh, inimkaubanduse ohvriks langenud laste kaitsest. ja neile tuleb osutada, eriti alaealistele, tasuta õigusabi. aastal kaks tuhat kümme komisjon avaldab oma esimese aruande äh, direktiivi rakendamise kohta Äh, mis käsitleb inimkaubanduse ohvriks langenud inimeste elamislubade andmist, kui nad on teinud koostööd pädevate ametkondadega. ja pärast selle raporti avaldamist me kaalume, kas on vaja muuta ka direktiivi. lubage nüüd rääkida nõnda-öelda hoiatavatest meetmetest, et inimesed ei kasutaks selliseid teenuseid äh, on olemas sätted, mis kohustavad liikmesriike ähm, tegema algatusi selles valdkonnas ning äh, kutsuvad üles liikmesriike tagama seda, et seksuaalteenuste kasutajad samuti antaks kohtu alla, eriti siis, kui on teada, et nad on kasutanud nõnda-öelda inimkaubanduse ohvreid. rääkides nüüd kohtualluvusest kohtualluvuse puhul tuleb tagada see, et igas liikmesriigis on võimalik vastutusele võtta mitte ainult selle riigi kodanikke, vaid ka inimesi, kes elavad selles riigis ja kes on osalenud inimkaubanduses ka välismaal. see on oluline, kui me soovime võidelda nõnda-öelda uue maffia vastu, nõnda kuritegelike organisatsioonide vastu Äh, mis koosnevad väga paljude rahvuste esindajatest. ja kes oma kuritegelikus elus keskenduvad äh, peamiselt Euroopa Liidu liikmesriikidele. ning lõpetuseks. Äh, rääkides andmete kogumisest ja teabe kooskõlastamisest, siis komisjon on püüdnud välja töötada ühiseid äh, mõõdikuid äh, andmete kogumiseks, me peame tagama Euroopa Liidus usaldusväärse statistika kogumise, mis on ka võrreldav. selle kohta on mitmeid raporteid koostatud ja nende algatuse äh, tulemusi äh, tuleb ka ära kasutada selleks, et välja töötada vastava mudeli liikmesriikide ja koos Eurostati erinevate agentuuridega, ähm, Eurojusti, Europoliga, Euroopa Põhiõiguste Ametiga ja kui me räägime ennetamisest, siis meil on selleks vastav programm, äh, mis on suunatud kuritegevuse vastasele võitlusele, mis aastal kaks tuhat kümme keskendub inimkaubanduse vastasele võitlusele. ja meil on ka Stockholmi programm, mis näeb ette konkreetseid meetmeid. selles valdkonnas ja Äh, siseasjade nõukogus on vastu võetud ka dokument, mis kutsub üles äh, äh, aktiviseerima vastavad meetmed ka suhetes kolmandate riikidega, seega me räägime üldisest võitlusest inimkaubanduse vastu ja nagu ma ütlesin, komisjon üsna pea äh, tutvustab direktiivi eelnõud ja mul on hea meel, et eesistujamaa Hispaania on Äh, äsja teatanud, et nad kavandavad debatti selles küsimuses, mis võimaldab meil põhjalikumalt tutvuda selle nähtusega, mis kahjuks meie liikmesriikides pidevalt kasvab, äh, on aeg tegutseda. aitäh, volinik ja nüüd proua Angelilli kaks minutit. aitäh president. kõigepealt tahaksin ma tänada proua Heedi ja proua Bauerit selle algatuse eest. inimkaubandus, nagu kõik eelkõnelejad on juba öelnud, on väga tõsine kuritegu. see puudutab ebaseaduslikku tööd ja seksuaalset ärakasutamist selliseid kurisusi panevad toime südametunnistuseta inimesed, kes ei hooli oma ohvritest või petavad neid lihti sest tihtipeale pakutakse neile usaldusväärselt tasuvat tööd ja siis veetakse neid alt, ähvardatakse neid, samuti ähvardatakse nende perekondi ja ka lapsi. tihtipeale juhtub, et lapsed ja äh, alaealised äh, kannatavad kõige rohkem. me räägime peaaegu kolmest miljonist äh, ohvrist kogu maailmas ja üheksakümmend protsenti nendest on naised ja lapsed. kahe tuhande kaheksandal aastal Euroopa Parlament Äh, äh, kõneles naiste õigustest, äh, samuti räägiti organite doonorlusest, prostitutsioonist, sundabieludest ja nõnda edasi, samuti kerjamisest. ma tõin siin ainult mõned näited inimkaubandust defineeriti kui Euroopas levivat katku Äh, inimkaubandusega tegelemine peaks olema tulevikus Euroopa Liidu tegevuskavas prioriteetsel kohal ning me peaksime äh, astuma kõikvõimalikud õigusandlikud sammud ning äh, tagama ohvritele täieliku kaitse ja abi. jutt käib alaealiste ja ka kauplemisest ja nende ärakasutamisest samuti pidades silmas Stockholmi programmi ja tänast arutelu, me loodame, et komisjon ja nõukogu jätkavad selle küsimusega tegelemist ning me paluksime komisjoni, et te koostaksite uue direktiivi, mida me ootame. aitäh ja tahaksin õnnitleda, et teid pandi äh, tegelema laste õigustega. härra Mures, palun. president proua Bauer ja Hedi saavutus ja kuigi me siin kõneleme väga hil-, hilisel tunnil, nagu ütles proua Hett, äh, pidin ma täna siia tulema ja nägema ametist lahkuvat voliniku härra Barood ja äh, uut eesistujamaa esindajat, kes kasutasid selliseid sõnu nagu sihikindel, ambitsioonikas ja on väga meeldiv neid sõnu siin täna kuulda väga paljud inimesed, kes siin kojas täna õhtul on, saavad aru, kui äh, tõsine see tänapäeva pahe on. kodanikud ootavad Euroopa Liidult, et me selle kaasaegse nuhtlusega tegeleme. härra Barrot rääkis uutest õigusaktidest. me loodame, et me näeme komisjoni ettepanekut üsna peatselt. täna hommikul toimus proua Malmströmi kuulamine ja tema regist-, reageeris ka positiivselt, et Euroopas oleks äh, inimkaubanduse äh, vastu võitluse koordineerija. Äh, sel, see kuritegu on võtnud tõesti väga suured mõõtmed ja me tõesti peame hakkama oma sõnu ka tegudeks muutma äh, inimkaubandus puudutab nii palju erinevaid valdkondi, sunnitöö, seksuaalne ärakasutamine, organiseeritud kuritegevus, laste ekspluateerimine, selle kuriteoga tuleb tegeleda härra Barrot juhtis tähelepanu paljudele asjadele, mis peaksid tegelikkuseks saama ja kui need meetmed äh, kõik äh, tõesti ellu rakendatakse ja vastu võetakse, siis me tõesti näeme kogu Euroopas sihikindlat poliitikat äh, ja Euroopa kodanikud tõesti näevad, et me tegutseme. Euroopa kodanikud praegu mõistavad, milles ka inimkaubandus seisneb, milline nuhtlus see on, aga nad ei mõista, mida Euroopa Liit tervikuna selle probleemi vastu võitluses ette võtab ja äh, volinikukandidaat proua Malmström lubas, et äh, sellised äh, ettepanekud tulevad peatselt ja no mul on väga hea, et siin rõhutatakse mitte ainult võitlust inimkaubandusega, aga vaid sellega seotud teemasid nagu naistevastase vägivalla vastu võitlemine, need kõik valdkonnad peaksid selles ettepanekus olema ühis, ühe, ühendatud ja tõesti, me soovime kiireid tegusid ja ma soovin teile selleks edu ja nüüd proua Hirš. aitäh. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööre oma panuse ja tõsise suhtumise ees, tegemist on tõepoolest erakordselt olulise küsimusega. nagu täna siin on juba öeldud, on inimkaubandus üks kõige kohutavamaid kuriteoliike statistika näitab, et olukord ei ole sugugi paranenud, vaid et sunniviisilise töö puhul on arv suurenenud, naistega kauplemise puhul on statistilised andmed jäänud samaks. aga see näitab, et tegemist on väga püsiva probleemiga, millega on vaja väga järjekindlalt võidelda minu arvates on väga hea, et me oleme püüdnud sellele küsimusele lähendada integreeritud lähtepositsioonile, kaasates sellesse küsimusse kõik kaasnevad nähtused, selleks, et me suudaksime selle vastu võidelda. kuivõrd inimkaubandus on see, millega me puutume kokku igas Euroopa riigis, iga Euroopa, igas Euroopa linnas. meil on vaja teha väga olulisi jätkuvaid samme selleks, et inimesed tõepoolest mõistaksid, mida kujutab endas, endas prostitutsioon, selleks, et inimesed teadvustaksid endale, millise probleemiga on tegemist ja siis on võimalik nende suhtumist äh, muuta, samas on meil vaja mõelda nendele inimestele, kes peavad sellest traumaatilisest olukorrast pääsema, sellele, kuidas neid reintegreerida ühiskonda, kuidas tagada nende meditsiiniline ja psühholoogiline teenindamine. seda enam, et väga paljudel on vaja leida ka uus kodumaa, tagada nende taasintegreerumine ühiskonda, aitäh, nüüd palun kolleeg Sargentini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 suur tänu ja härra Zjobro järgmisena. täna president on häbiväärne, et kaasaegses Euroopas, kus me räägime inimõigustest ja vabadustest, on muutunud orjapidamise kohaks nii paljudele inimestele, keda ära kasustatakse. see on šokeeriv sest väga sageli äh, see on suunatud kergesti haavatavate inimkategooriate vastu, naiste ja laste vastu. justiitskomisjon ja mina kui Poola prokurör äh, olen osalenud mitmetes kohtuprotsessides ja jõudnud arusaamisele, et äh, sellel kuriteoliigil pole piire selleks, et tõhusalt võidelda sellise kuriteoliigi vastu, on oluline, et liikmesriikides oleksid kesksed pädevad ametiasutused, eh, kes juhivad ja kooskõlastavad rahvusvahelist koostööd. Äh, ka Euroopa Liidu institutsioonid peavad etendama olulist rolli. me teame, et inimkaubandusega tegelevad organiseeritud kuritegelikud rühmitused. seejuures ei tohi unustada, et meil on vaja rangeid sanktsioone ja karistusi, et me saaksime isoleerida äh, nende kuritegude toimepanejad ja konfiskeerida nende varad, kes on kasu lõiganud inimkaubandusest. järgmisena äh, proua Ernst, poolteist minutit. inimkaubanduse ohvrid on kaasaja pantvangid, seda toidab ka teadmatus. kõige kohutavam on aga inimkaubanduse laste ka kauplemise vorm, mis on, seondub seksuaalse ärakasutamisega, seetõttu tuleb meil siin väga kiirelt tegutseda, sealhulgas ka komisjonil. minu arvates on inimkaubanduse vastu võitlemise olulisemaks eelduseks selleks, et tugevdataks ohvrite õigusi. ohvrite õigused tuleb sätestada selgelt, see me ei saa ainult piirduda sellega, et me eh, karmistame inimkauplejaid. ma leian, et tuleb rakendada sanktsioone koos selleks, et inimesed oleksid kaitstud ka nende inimkaubitsejate eest ja et inimkaubitsejatele määratavad karistused hõlmaksid äh, nende karistamist äh, nii kauplemise eelsel, kauplemise aegsel äh, kui ka kauplemise järgsel perioodil. samas tuleb tagada inimohvritele, mitte ainult lastele, tasuta nõustamine. kui rääkida lastest, siis on oluline, et lastele oleks alati tagatud advokaadid. me peame tagama, et nii kohtunikud kui ka advokaadid eh, suudaksid seista laste õiguste eest. lõpetuseks tervitan Hispaaniat kui eesistujariiki. Eh, mister Borghesio, palun. täna volinik Wallströmi, volinikukandidaat Wallströmi kuulamise ajal esitati küsimus, mis puudutas inimkaubandust ja mul oli väga hea meel, et ma kuulsin tema vastusest, et meil valitseb selles osas üksmeel. aasta tagasi veel see nii ei olnud. me loetlesime tänase kuulamisele käigus üles ka need ohud, millega kaasneb, mis kaasneb äh, rändega. Äh, ja et tänu sellele tekib väga palju neid, äh, keda rakendatakse sunniviisilistel illegaalsetel töödel. Äh, me peame endale aru andma, et sellises kultuuride segunemises on inimkaubandusel vaid üks põhjus illegaalne ränne ja selles mm, oma kriminaalset rolli mängivad kriminaalsed ühendused nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat. meil on ju inimkaubandusega tegelevaid organisatsioone, kes tegutsevad väljaspool Euroopa Liitu, väljaspool Euroopat. me peame väga tõsiselt selle küsimusega tegelema hakkama, me peame endale teadvustama selle küsimuse äh, tõsidust ja eh, peame endale ütlema, et illegaalsel sisserändel võivad olla muuhulgas inimkaubandust laiendavad tagajärjed. proua Tootsi ei ole kohal. aitäh, president. ka mina sooviksin eh, tänada autoreid selle olulise küsimuse tõstatamise eest. me elame kaasaegses maailmas ja me eeldame, et selline nähtus nagu inimkaubandus oleks juba ühiskonnast kadunud, aga kahjuks statistika näitab, et asi nii küll ei ole. üle miljoni naise ja lapse on hinnangute kohaselt inimkaubanduse ohvrid ÜRO äh, äh, ütleb, et näiteks ainuüksi kaks koma kolm miljonit, miljardit on Euroopa Liidus neid ohvreid. tegemist on tõesti väga suuremõõtmelise kuriteoga kaks peamist äh, asja, millele mina tahaksin tähelepanu juhtida, on järgmised. Äh, institutsionaalne võrgustik, mis meil Euroopa Liidus on selliste piiriüleste kuritegude võrd-, vastu võitlemiseks, ei aita olukorda just eriti lahendada. meil on vaja terviklikku lähenemist, me peame kiirendama meetmeid ja seetõttu me ootame esitatavaid õigusakte. teiseks, ohvrite kaitse küsimus on äärmiselt oluline struktuurid ja infrastruktuur nende toetuseks on vajalik ja mul on väga hea meel kuulda, et eesistujamaa ütleb, et need vahendid ja struktuurid eraldatakse selleks, et luua eh, kohad, kus inimesi tõesti koolitatakse ohvrit, ohvreid toetama sellisel kaasaegsel orjapidamisel ei tohiks Euroopa Liidus kohta olla, me peame ju ometigi austama inimõigusi ja inimväärikust, aitäh! ja nüüd proua Costa. aitäh! ma tahaksin väljendada oma rahulolu sellega, et me täna käsitleme nii olulist teemat. seetõttu tänan küsimuse esitajaid südamest meil on ju komisjonide vahel väga hea koostöö, mistõttu on mul väga hea meel, et parlamendikomisjonide, Euroopa Komisjoni ja nõukogu vahel on selles küsimuses äh, märgatav äh, põhiline lähenemisjoon, ühine lähenemisjoon, mida me saame ühiselt ka ellu viia. kui me räägime selle valdkond, sellest valdkonnast, siis analüüsid on väga keerulised, kuivõrd see hõlmab erakordselt eh, suuri eh, inimeste hulki, kes kõik eh, tegelikult on osutunud inimkaubanduse ohvriks meie Euroopa Liidu õigusruumis ja viimastel aastatel on nende arv veelgi kasvanud. seetõttu on erakordselt oluline, et me midagi tõepoolest suudaksime ära teha, muuhulgas Stockholmi programmi ellu viies. alates tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandast aastast kehtib näiteks eh, Itaalias elamisloa andmise põhjusena humanitaarne põhjus. ma arvan, et me kõik peaksime tegema kõik selleks, et niisugused võimalused elamisloa saamiseks ja niisuguste otsuste langetamiseks oleksid olemas kõikide Euro Euroopa Liidu liikmesriikides minu arvates on ka väga oluline, et me ei arvestaks kunagi ega mitte mingil juhul ohvri eh, nõusoleku juttudega. Eh, ohvreid kasutatakse sageli lihtsalt ära sellel ja neid eh, mm, Neil pressitakse neid nõusolekuid, neid, seda juttu välja, nagu nad oleksid oma ärakasutamisega nõus olnud. me peame ohvreid kaitsta suutma. kolleeg Barbanova, palun president, kolleegid, ma tahaksin tänada küsimuse tõstatajaid, komisjoni eesistujamaad ja Hispaaniat selle eest, et nad on püüdnud sellele probleemile lahendust leida. kui me kõneleme inimkaubandusest, siis on väga oluline kaaluda Euroopa Liidu tasandil platvormi loomist selleks, et meie meetmed oleksid tõhusamad et me suudaksime paremini kaitsta inimkaubanduse ohvreid. me peaksime looma inimkaubanduse koordinaatori ametikoha ning äh, õigusküsimuste volinik äh, suudaks tagada selle, et kõik liikmesriigid äh, lähenevad ühiselt võitlusele inimkaubandusega äärmiselt oluline on kindlaks teha, millised on probleemid, millised on inimkaubanduse allikad, nii et, et me saaksime Euroopa Liidu tasandil rakendada ennetavaid meetmeid, teha aktiivset koostööd kodanike ühiskonnaga, korraldada teavituskampaaniaid ning osutada abi ohvritele ning aidata kaasa nende rehabiliteerimisele selle piiriülese probleemiga toimetulemiseks on vaja ta-, strateegiat Euroopa Liidu tasandil, et me saaksime toetada liikmesriikide jõupingutusi äh, võitluses inimkaubandusega, aitäh! suur tänu, proua Janakudakis, üks minut. abitud ohvrid, domineeriv mõju võib arvata, et see on inimkaubanduse määratlus, tegelikult see on orjapidamise määratlus. Äh, inimkaubandus on tänapäeva orjapidamine, kaabitsetakse meeste, naiste või lastega ja see on kriminaalkuritegu ja see on tõusuteel kõikides liikmesriikides äh, suur vaesus, perekondade lagunemine, perevägivald äh, on ähm, vaid mõned inimkaubanduse põhjused. Ühendkuningriigis umbes viis tuhat äh, ohvrit, nendest kolm tuhat kolmsada on lapsed. Ähm, Euroopa Konservatiivide Reformistide äh, fraktsioon toetab seda arutelu. Äh, piirivalveametid, õiguskaitseorganid peavad ühendama jõud, on vaja tugevdada mehhanisme ohvrite abi osutamiseks ja need peavad olema Euroopa Liidu poolt toetatud ja liikmesriikide poolt algatatud no.. suur tänu. järgmisena proua Svensson, poolteist minutit tänan, president. kui puudub nõudlus, siis need, kes tahavad ära kasutada teisi inimesi sunniviisilise odava tööga, ei saa seda teha, kui ei ole nõudlust laste järele, siis ei ole ka nõudlust seksuaalteenuste ostmise järele. siis poleks ka inimkaubandust. nõudlus on siin võtmesõna, kui me räägime võitlusest inimkaubandusega teine oluline tegur on see, et kõikjal maailmas on palju inimesi, kes elavad vaesuses, ebainimlikes tingimustes ja seetõttu langevad äh, kergelt nende ohvriks, kes on huvitatud inimkaubandusest. ja me peame tegutsema selle nimel, et vähendada nõudlust ja loomulikult me peame rakendama ka ennetavaid meetmeid näiteks parandades äh, nendes maailmajagudes inimeste elutingimusi, kust sageli inimesi ohvriks värvatakse. ja meie fraktsioon tahaks avaldada tänu proua Heidile ja proua Bauerile ja teistele kolleegidele nimetatud komisjonist. kuid ma sooviksin näha ka diferentseeritumat lähenemist sellele, kuidas osutada ohvriabi me vajame mitmeid erinevaid meetmeid ja need erinevad äh, arvestades seda, kas inimene on sunniviisilise töö ohver või seksuaalkaubanduse ohver, seega me läheneme diferen-, diferentseeritud lähenemist inimkaubanduse ohvritele. järgmisena Jimenez Becerril Barrio. suur tänu, president, vastavalt ÜRO-le ja ÜRO aruandele aastal kaks tuhat üheksa, kaks tuhat se-, kaks tuhat se-, kakssada seitsekümmend tuhat inimest langes Euroopa Liidus inimkaubanduse ohvriks. seda statistikat silmas pidades on selge, et on vaja Euroopa Liidu poolset tegutsemist keskendudes eriti ohvritele, eriti naistele ja lastele, kes on kõige kergemini haavatavad. me ei saa sulgeda silmad selle nähtuse eest sest pidevalt kasvab seksuaalse ärakasutamine äh, meie enda silme all ja seetõttu ma igati toetan parlamendi ettepanekut, et ohvrite toetamine, ohvri abi äh, ei tohi olla tingimuslik ja see, et tuleb rakendada karmimaid karistusi ja sanktsioone äh, nende kuritegude toimepanijate, seetõttu ma pöördun Euroopa nõukogu eesistuja ja komisjoni poole äh, üleskutsega kasutada kõiki Euroopa Liidus olevaid, olevaid vahendeid inimkaubanduse ohvrite kaitsmiseks. kui meil on ohvrikaitse vahendid, mida ma taotlesin ka Stockholmi programmi arutelude käigus oleks meie käsutuses väga kasulik vahend võitluses selle nuhtlusega ja ma loodan, et see sisaldab ka konkreetseid meetmeid, mis aitab kaitsta kõikide ohvrite õigusi kõikjal Euroopa Liidus ja ma loodan, et me reageerime vastutustundlikult sellele tõsisele probleemile meie ühiskonnas äh, ja et me pelgalt ei räägi sellest, vaid tõepoolest tegutseme, eh, meie ohvrid on selle ära teeninud. Äh, kallid kolleegid, tahaksin kõigepealt avaldada, tunnustada proua Heedile ja proua Bauerile selle teema tõstatamise eest, kuivõrd nende küsimus iseenesest on ka äärmiselt kompleksne tahaksin seda omalt poolt kommenteerida. enamik inimestel puudub igasugune ettekujutus, milline on inimkaubanduse ulatus. aga tegelikult on maailma äh, tulutoovuselt kolmanda äri haru, äri pidamise haruga. see puudutab eh, kõiki ühiskonnakihte, naisi ja lapsi. me peame sellele vastama selgelt ja konkreetselt, meie võitlus peab olema tõhus me peame tõepoolest pöörama oma tähelepanu nii pakkumisele kui ka nõudluse vähendamisele. pakkumine on olema seal, kus valitsevad ebainimlikud tingimused, naiste ahistamine ja rõhumine. seetõttu peaksime tegema kõik selleks, et me toetame eh, Nei, neid inimesi selleks, et inimestest ei kujuneks inimkaubanduse ohvrid samas äh, me peame tingimata pöörama tähelepanu ka neile, kes äh, saavad äh, sellest äri tulu, samuti tuleks karistada neid, kes pakutud, pakutust osa saavad ja on selle pakkumisele nõudluse esitajad, aitäh. aitäh. järgmisena saab sõna proua Wikström suur aitäh! orjapidamine pole sugugi veel kaotatud, seda rõhutati täna siin juba minu kolleegide poolt. kaasaegne orjapidamine väljendub äh, äh, seksikaubanduses. Äh, selle ohvriks võivad kujuneda naised ja tütarlapsed, keda müüakse tõesti kaupu kui kaupu orjadeks. Nendelt võetakse kõik inimvabadused, neid müüakse orjadeks ja nad peavad orjadena töötama, seksiorjadena kõikides meie Euroopa Liidu liikmesriikides. tahaksin rõhutada, härra president, et see toimub meie liikmesriikides ja me ei tohi seda sugugi unustada. minu koduriigis Rootsis on seadusega keelatud seksteenuseid seksteenuseid osta, see seadus kehtib juba kümme aastat. see seadus ju tegelikult ka sätestab, et pole olemas inimesi, keda võiks osta kui kaupa ja ma leian, et ka meil Euroopas tervikuna ole, on aeg küps selleks, et me väljuksime ajaloo raamidest ja suudaksime tagada äh, inimväärsed elutingimused kõigil Euroopa Liidus, mistõttu tänan veel kord küsimuse esitajaid, aitäh! härra Šarneski, volinik, äh, minister, daamid ja härrad, äh, mõned minutid tagasi rõhutas Roheliste Erakonna esindaja täiesti õigustatult, et inimkaubandus ei ole mingi probleem, mis oleks Euroopa Liitu väljaspoolt sisse toodud, see on ka meie sisemine probleem. ka minu riigi kodanikke on öö, äh, toodud orjuselesse mitmesse Euroopa Liidu liikmesriiki. tegemist on väga tõsise probleemiga ning minu arvates on see küsimus, kus me peame tegutsema väga ühtselt Äh, mitte ainult Euroopa Liidu institutsioonid ei pea tegutsema ühtselt, vaid ka kõik liikmesriigid ning siinkohal tahaksin teile meenutada neid sündmusi, mis leidsid aset aastaid tagasi, kui Itaalia politsei äh, ja Itaalia võimud äh, reageerisid teatud signaalidele Poolast ning likvideerisid mõtmed, inimkaubanduse ketid. nimelt kasutati siis äh, Itaalias illegaalselt Poola, äh, Poola töölisi, nii et me peaksime selliste näidete üle uhkust tundma. proua Roitova. kolleegid igal aastal kasutatakse orjadena ära ligemale miljonit inimesi ja üheksakümmend protsenti nendest seksuaalselt. Äh, väga vähesed nendest inimestest äh, saavad äh, abi, nende juhtumid jõuavad kohtu ette uurimused on näidanud, et kasumid, mida inimkaubandusest saadakse, on suuremad kui narkokaubandusest saadavad kasumid ja selline organiseeritud kuritegevus Euroopa Liidus kasvab, ometigi meil ei ole endiselt ühist strateegiat, me ei suuda äh, institutsioonide ja liikmesriikide tegevust kor-, koordineerida ja liikmesriigid ei suuda ka äh, midagi ära teha, ma palun eesistujamaal äh, Hispaanial äh, panna paika ühised karistused ja sanktsioonid. ma loodan, et varsti tuleb uus direktiiv ja et see on tõhusam, aitab vähendada eh, nõudlust seksu-, illegaalsete seksuaalsete teenuste järele ja eriti eh, murettekitav on see, et laste ekspluateerimine kasvab samuti on meil vaja eh, tõhusat ennetust ja teavitamist laste vanemate seas mitmed ekspluateeritud laste vanemad on tunnistanud, et äh, internetti kasutati lastega kohtumiseks. kahe tuhande kaheksandal aastal äh, oli üle viie tuhande sellise veebilehekülje, kus, äh, mille meil on tõesti vaja uut koordineeritud lähenemisviisi selleks, et väheneks nõudlus inimkaubanduse järele ma kutsun komisjoni üles esitama parlamendile niipea kui võimalikud äh, ettepanekuid, kuidas tõhusamalt võrrelda inimka-, võidelda inimkaubandusega. Äh, proua Gönši ei ole kohal, seega järgmisena proua Tomson, üks minut. suur tänu, president, kallid kolleegid, ma tahaksin avaldada tänu raportöörile selle olulise küsimuse e-, esitamise eest. Euroopa Liidu ees seisavad suured väljakutsed, äh, et võidelda ja ennetada inimkaubandust. see on väga tulutööv äri, atraktiivne, kuna karistused ja sanktsioonid on üsna äh, kerged võrreldes teiste kuriteoliikidega, nagu näiteks narko- ja relvakaubandusega. kõige kergemini haavatavad inimesed on sattunud sihikule. me peaks andma inimestele elamisload, me ei tohi luua olukorda, kus nad naasevad tagasi kliinikaubandusele, me peaksime osutama vajalikke teenuseid ning rakendama vastavaid meetmeid. me peaksime kriminaliseerima ka äh, prostitutsiooni ostmise ja ründama ka neid, kes kasutavad sunniviisilisi töötajaid ja see on suurepärane, et komisjon hakkab nüüd tegelema inimkaubandusega. järgmisena proua Blinkevitš uute üheks minutiks president, kallid kolleegid. hiljutised sündmused Leedus, kui organiseeritud jõuk, kes teenis kasumit inimkaubandusest, arreteeriti, näitas veel kord, et see kuriteoliik on laialt levinud nähtus Äh, mis aktiviseerub eriti majandus- ja finantskriisi tingimusel. praegusel ajal umbes üheksakümmend protsenti inimkaubanduse ohvritest on naised ja lapsed. väga paljud nendest on langenud ohvriks vaesuse tõttu, see on nende jaoks ellujäämise võimalus. inimkaubandus on kohutav kuritegu, see on suurim alandus, inimväärikuse alandamine, kui inimene müüakse orjusesse, mis võib olla hullemat kui see ja seetõttu on oluline tugevdada liikmesriikide vahelist koostööd ja koostööd kolmandate riikidega, et tagada pidev dialoog valitsusväliste organisatsioonidega ning üles kutsuda komisjoni eh, kehtestama oma seisukoht ning looma inimkaubanduse vastase võitluse koordinaatorisse amet. Eh, inimkaubanduse ohvritele tuleb tagada kaitse ja abi ning integreerimise võimaluse aga need, eh, kes on sellise kuriteo toimepanejad ja sellele kaasaaitajad, ei tohi kunagi jääda karistamata. järgmisena vaba mikrofon härra Mikolaseks, üks minut. Um, kallid kolleegid, tahaksin küsimuse koostajat õnnitleda ja tahaksin lisada, et inimkaubandus on üks tulutoovamaid äriliike, eh, millega rahvusvaheline kurjategijate pande tegeleb. seitsesada tuhat kuni eh, miljon ohvrit on neid aastas e-, Euroopa Liidus kuni kolmsada tuhat ohvrit aastat, seetõttu toetan, et tulevikus võtaksime vastu meetmed, mis sellise praktika vastu võitlevad, me ei peaks karistama mitte ainult inimkauplejaid, vaid ka neid, kes nõndanimetatud teenuste ostjate hulka kuuluvad. me peame ohvreid kaitsma, sõltumata sellest, millises liikmesriigis nad asuvad või millises liikmesriigis inimkaubanduse kuritegu toime pandi me ei eh, tohi me ei tohi asja vaadelda kui midagi teisejärgulist ja peaksime tõepoolest pöörama tähelepanu noorukite ja laste kaitsele, kes on langenud ohvriks muuhulgas ka siis, kui tegemeid kasutatakse organite kauplemiseks. suur aitäh! tahaksin lühidalt öelda, et on tõepoolest erakordselt oluline täna seda küsimusega tegeleda, sest see on teema, mis senini on tegelikult tabu, eh, eeskätt nõndanimetatud kõrgelt arenenud ühiskondades, kus püütakse teha nägu, nagu seda kuriteoliiki polegi, polekski üldse olemas eh, Äh, prostitutsiooni ohvriks langevad sageli ka lapsed, ehkki me teeme sageli näo, et me ei tea sellest või ei taha sellest aru saada. meil on vaja seda temaatikat elanike hulgas teadvustada, et nad saaksid aru, millega tegelikult on tegemist ja millisel äh, määral. loomulikult on meil vaja ka rahalisi vahendeid selleks, et äh, inimkaubanduse vastu võidelda. meil on vaja teha kõik ka selleks, et ohvreid kaitsta, ka selleks on meil vaja rahalisi vahendeid, meil on vaja tagada olukord, kus endised ohvrid saaksid tõepoolest kaitse ja ei jääks sellest ilma sellepärast, et rahaliseid eh, vahendeid tal selleks ei piisanud. meil on vaja teha kõik selleks, et inimkaubanduse ohvrid eh, oleksid ta, neil oleks ta võimalus tagasi pöörduda tavalisse normaalsesse tööellu Äh, president, äh, Euroopa oleks juba ammu pidanud selles küsimuses tegelema ja mul on väga hea meel eesistujamaalt kuulda ja ka volinikukandidaadilt kuulsin täna hommikul, et ometigi on plaanis direktiiv selles valdkonnas esitada. ma tahaksin nii nõukogu ja komisjoni üles kutsuda pöörama tähelepanu ohvrite toetamisele, eriti just inimkaubanduse ohvriks olevatele lastele kelle vajadused on täiskasvanute omadest vägagi erinevad. Ühendkuningriigis kolmsada kakskümmend last olid tõenäoliselt inimkaubanduse ohvrid. paljud nendest eh, olid inimkaubanduse ohvrid Ühendkuningriigi siseselt, need ei olnud kuskilt väljastpoolt sinna sisse toodud. ka minu enda eh, piirkonnas oli selliseid lapsi. aga Äh, pärast, isegi pärast seda, kui sotsiaalametit oli teavitatud, paljud lapsed lihtsalt kadusid, sellepärast et inimkaubitsejatel oli lihtsalt väga lihtne need lapsed kuhugi mujale kaubitseda jällegi sellised asjad toimuvad Euroopa Liidus ja me peame sellele lõpu tegema. Need inimesed, kelle kaubad, kaubeldakse, on kaitsetud, nende hääl ei ole kuuldav ja seepärast peab Euroopa Liit nende eest kõnelema ja sellele kohutavale kuriteole lõpu tegema aitäh! kui me äh, räägime inimkaubandusest kui kuriteoliigist, siis eeskätt äh, on selle ohvriks naised ja lapsed. meil tegelikult puudub vastavasisuline statistika, ma tahaksin rõhutada, et minu kodumaa Austria on riigiks, mis on sageli transiitriigiks, aga ka sageli riigiks, kuhu mm, e, inimkaubanduse ohvrid tuuakse nõnda öelda teenuseid osutama. me, meil on väga palju tegemist olukorraga, kus äh, inimkaubanduse ohvriks ei ole mitte kolmandate riikide kodanikud, vaid Euroopa Liidu kodanikud ja äh, selles mõttes siseriikliku kontrolli puudumine aitab äh, niisugusele kuriteoliigile kaasa. saabuvad näiteks turismibussid Äh, ja näidatakse ära, nagu tegemist oleks turistidega, tegelikult on tegemist inimestega, keda kasutatakse ära inimkaubanduse otstarbel. seetõttu ma leian, et äh, me peaksime piiri, äh, piirid, endistes piiritsoonides taas piirikontrolli sisse viima, selleks et oleks võimalik niisuguse tegevuse liike varakult avastada. aitäh. Mm, ma õnnitlen küsimuse koostajaid ja ka teid, härra volinik. ma tahaksin rõhutada, et selle temaatikaga seondub veel üks asi. resolutsioonis on kõige enam nii ka, ka kõige rohkem on inimkaubanduse ohvriks naised ja lapsed eh,. kuid laste eh, kaitsmise juures on eriti oluline nende vanemate roll. seetõttu on väga oluline, et vanemad jälgiksid, millega tegelikult nende lapsed vanem, vana, vabal ajal tegelevad. ma leian, et me peaksime eh, teadvustama vanematele, millised ohud mm, võivad nende laste jaoks olemas olla, muuhulgas interneti teel. seetõttu me eh, peame tegema kõik selleks, et kasvatada ka nende la-, laste vanemaid, kahjuks resolutsioonis ei ole sellest sõnagi. szanowny panie przewodniczący koleżanki i koledzy w kontekście president, daamid ja härrad, kallid kolleegid, selle arutelu kontekstis me peaksime pöörama tähelepanu kolmele aspektile, mis vajavad erilist tähelepanu äh,. väga vähesed kurjategijad äh, tõeliselt satuvad õigusemõistmise alla ja karistuste määr äh, selle kuriteo eest ei ole veel piisavalt kõrge teiseks, äh, ohvrid ei saa vajalikul määral abi ja kompensatsiooni. kui me räägime, kuidas on inimkaubandus Euroopas levinud, äh, võib väita, et ainult väga vähesed liikmesriigid on rakendanud asjakohaseid meetmeid. kolmandaks, olukorda ei jälgita pidevalt ja piisavalt. see probleem ei ole piirdunud Euroopa Liidu territooriumiga ja seetõttu on Euroopa Liidu jaoks oluline teha koostööd ka vastavate rahvusvaheliste organisatsioonidega Äh, selleks, et tõhustada võitlust inimkaubanduse vastu. tänan, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja järgmisena annan sõna järele härra Lopez Garidole. aitäh! selline ulatuslik debatt oli väga kasulik, aga tõi uuesti välja sellega, et me seisame silmitsi väga keerulise probleemiga, mis esitab meile suuri väljakutseid. see debatt äh, toimub ajaloolisel päeval, päeval, mil seisan esimest korda Euroopa Parlamendi ees äh, need mõlemad äh, kaks tänaõhtust arutelu olid väga olulistel teemadel see näitab seda, milline saab ja võib olla parlamendi mõjujõud. seega, nagu tuli ka arutelu käigus välja, on meil olemas ole, tõsine probleem, millest ei piisa, kui me selle probleemi olemasolu vaid mainime, me peame selle probleemi lahendamise ka ühiselt tegelema selleks, et väljakutsega tõepoolest toime tulla. nii nagu ma täna õhtul siin nägin, on olemas ka laiaulatuslik, laiapõhjaline poliitiline valmisolek sellega tegeleda. selline poliitiline valmisolek innustab Hispaaniat tõepoolest andma endast kõik selleks, et selle küsimusega oma eesistumise perioodil tegeleda see on oluline, et me hakkaksime seda probleemi ühiselt lahendama, lahendama siinsamas Euroopas, sest öö, täna siin, nagu ka korduvalt rõhutati, toimuvad need kuriteod Euroopa liikmesriikides samuti on loomulikult sellel probleemil ka piiriülene dimensioon seega me peame niipea kui võimalik ühiselt koos komisjoniga välja töötama direktiivi eh, projekti, mis käsitleks seda teemat. minu arvates on see tõesti väga oluline ja sellele viitas väga ilmekalt ka proua Roitova. me peame kaitsma ohvreid see on keskne teema, seda nimetati täna kõige sagedamini väga paljud sõnavõtjad ja ka küsimuse esitajad rõhutasid ohvrikaitse vajadust. nüüd teiseks eh, on ju juttu naistest ja lastest, kes on kõige haavatavamad ohvrid nende puhul on ohvrikaitse eriti oluline, et me neid kaitsta suudame. teiseks, me peame eh, tõepoolest eh, inimkaubitsejaid rängalt karistama, sellele rõhutati, seda rõhutati korduvalt. ja kolmandaks, nüüd inimkaubandusteenuste nõnda öelda nõudlus, sellest räägiti täna korduvalt. see on selle probleemi eh, väga oluline tahk. loetletud kolm küsimust on küsimused, millega peame ühiselt, eh, terviklikult ja globaalselt tegelema. Hispaania eesistujariik on kavas, kavatseb seda teha täie otsustavusega. ja lõpetuseks härra Barro president, suur tänu. ma leian, et tänane arutelu heitis valgust äh, sellele ja andis meile parema arusaama sellest, kuidas äh, koostada direktiiv, mida komisjon tutvustab kevadel äh,. tsiteerides äh, härra Moraest, me peame võitlema, kasutades kõige kaasaegsemaid vahendeid selle nuhtluse vastu. sest selle kuriteo toimepanemiseks samuti kasutatakse kõige kaasaegsemaid vahendeid. härra minister, te just ütlesite, et selles protsessis on kolm osapoolt ühelt poolt ohvrid, äh, teiselt poolt karistuste ja sanktsioonide aste ning nõudluse vähendamine. rääkides ohvritest, siis me juba raamotsuse eelnõus oleme juba rääkinud tingimusteta toetusest ja abist ohvritele õigussüsteemides ja me kavatseme mõelda ka sellele, kuidas tagada neile psühholoogiline abi äh,, eluase teave eh, ohvritele arusaadavas keeles ja kõik muud vajalikud abiteenused, see kõik saab sisalduma tulevases direktiivis. vastuseks proua Zaborskale tahaksin ma öelda, et jah, eh, rääkides lastest, lastest, kellega kaubitsetakse, siis me me keskendume sellise tegevuse ennetamisele ning nende laste reintegreerimisele ühiskonda. selleks kavandame tegevuskava Äh, rääkides saatjate alaealistest, sest äh, seda nõudis eriti Hispaania eesistujana ka selles osas me koostame tegevuskava, mis äh, loodetavasti komisjonis vastu võetakse kevadel kaks tuhat kümme ning seejärel esitatakse ka parlamendile ning sisaldab mitmeid meetmeid võitluseks selle nähtusega, kui kaubitsetakse saatjate alaealistega lisaks sellele on proua Zaborskal õigus, et tuleb üha rohkem kaasata sellesse võitlusesse perekondi kindlustamaks seda, et lapsevanemad teostavad järelevalvet laste üle, kuidas nad kasutavad Internetti, et vähendada Internetist tulenevaid ohtusid. härra minister, te ütlesite, kui Euroopa Parlament näitab poliitilist tahet, siis on see võimalik. komisjon on omalt poolt teinud vajaliku ettevalmistustöö direktiivi jaoks, äh, mis üsna pea teile esitatakse ja ma tahaksin tänada Europarlamenti mitte ainult osutatud toetuse eest, vaid ka väga paljude huvitavate mõtete eest, äh, mis tänase arutelu käigus esile kerkisid ja veel kord ma tänan kõiki sõnavõtjaid, kõiki neid, kes avaldasid oma arvamust. Euroopa Parlament on tõepoolest see institutsioon, kellel on kriitiline roll võitluses selle nuhtlusega. suur tänu, volinik, suur tänu, härra minister, ma tänan ka äh, küsimuste esitajaid ja sõnavõtjaid, äh, äh, meie personali esindajaid ja tõlke. arutelu on lõppenud, hääletus toimub esimesel veebruaril, istung on lõppenud